võimude poolt välja toodud äh, probleeme lahendada demokraatliku ülemineku protsessis iseäranis äh, julgeoleku ja kohtusektoris. suur tänu, volinik, suur tänu, et osalesite meie arutelus ja kallid kolleegid, juhin teie tähelepanu sellele, et meil on kuus resolutsiooni projekti, nüüd on meie arutelu öö, äh, lõppenud ja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 inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Satar Pesti äsjane surm, surma, see on meie esimene teema, seitse fraktsiooni on esitanud äh, resolutsiooni ettepaneku, äh, ühiselt muudatusettepanekuid ei ole äh, Läheme hääletamise juurde, lõige kolmteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt? neliteist, äh, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt L, proua de Kaiseril on suuline muudatusettepanek, palun proua de Kaiser. suur tänu tegemist on tehnilise muudatusettepanekuga, sellepärast et tekstis oli üks asjaolu, mis meie tähelepanu juhtus, härra Jafar Panahi, me arvasime, et ta on veel vaenlas, me oleme muutnud äh, pisut teksti, sellepärast et äh, talle, teda, ta on vabastatud vahepeal ja see on siis äh, whereas Nasser Sutudeh, kui Nasser Sutudeh teenib vanglakaristust äh, ja on alustanud äh, näljastreiki pärast seda, kui tema pere äh, külaskäigud on keelatud, samal ajal kui härra Jafar Panahi ootab kuueaastane vanglakaristus, kahekümneaastane filmi tegemise keeld ning ka veel reisimiskeeld. Tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? kes on poolt? aitäh, vastu. erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde hääletame kuue resolutsiooni ettepaneku üle, mis käsitlevad äh, olukorda Birmas, Myanmari siseäranis jätkuva äh, vägi, jätkuvat vägikalda, valda Arakani osariigis. ühine resolutsiooni ettepanek, kuue fraktsiooni poolt muudatusettepanekuid ei ole. hääletame resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lugupeetud daamid ja härrad, hääletame nüüd kuut resolutsiooni ettepanekut, mis käsitleb migrantide olukorda Liibüas. hääletagem tegemist on nimelise hääletusega on alanud, hääletus on lõppenud. resolutsiooni ettepanek on vastu võetud. lugupeetud daamid ja härrad, sellega oleme jõudnud hääletamisega lõpule praeguse istungi protokolli tutvustatakse parlamendile ja esitatakse see heakskiitmiseks järgmise äh, osa istungjärgu alguses ja ja resolutsiooni ettepanekud äh,